Äh, kodukord. õigusasjade komisjon oma üheksateistkümnenda juuni kahe tuhande seitsmekümnenda aasta istungil äh, kontrollis Thierry Cornier ja Patricia Lalondi äh, pädevusi ning ühehäälselt tegi ettepaneku neile edastada mandaat alates kaheksateistkümnendat maid kaks tuhat seitseteist. kas sellele on vastulauseid? seega on nende mandaadid kinnitatud.